nüüd läheme hääletamise juurde Vioti raport globaliseerimisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmise taotluse kohta. alustame nimelise hääletusega. hääletus on alanud. Εγκρίνεται διότι υπερβαίνει την πλειοψηφία. Vastu võetud. kolm viiendikuline hääle, häälteenamus on saavutatud. Lähme järgmise raporti juurde, Kohi raport. palun. Uh, Teil on sõna. Äh, minu hääletusmasin ei tööta, võib-olla saaks tehnik midagi ette võtta. jah, kohe kutsume tehniku. Kohi raport elud äh, säästmine, autoturvalisuse suurendamine Euroopa Liidus ning nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Lähme edasi. Mihhailova raport, mis puudutab territoriaalseid tüpoloogiaid see on siis Regionaalarengu äh, Komitee muudatus üks. ja nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. esimene lugemine on sellega lõppenud. nüüd Maisneri raport. siseveelaevanduse kutsekvalifikatsioonide tunnustamine. muudatus sada kolmkümmend üks nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud esimene lugemine on sellega lõpule viidud. Senalova raport eh, tarbijakaitsealast õigusaktide täitmisest vastutavate liikmesriigi asutuste vaheline koostöö Looreda soovib sõna roheliste nimel, palun. aitäh, juhataja. ma teen ettepaneku hääletada muudatusettepanekuid ähm, siis äh, seadusandliku akti ettepaneku üle kõigepealt, äh, et me äh, saaksime veel hääletada veebilehtede blokeerimise ja tarbijate õiguste kaitse üle Äh, kuulasin ära proua Reeda ettepaneku, kas raportöör soovib omalt poolt kommenteerida? kui mitte, palun, proua Sõnulova. suur tänu. mina olen selle ettepaneku vastu raportöörina. teen ettepaneku, et me hääletaksime lõplikku ettepanekut, mis on kolmepoolse kohtumise tulemus hääletame proua Reede ettepaneku üle, kes on selle poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. aga kontrollime, kuna soovisite, kuigi minu meelest oli eh, see tulemus selge. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ettepanek on tagasi lükatud. jätkame ja hääletame muudatusettepanekut sada viiskümmend üks. see on nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sellega on esimene lugemine lõppenud. Lähme edasi Garcia Perese äh, raport Ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutusele võtmine piirkondades, et tegeleda demograafiliste muutustega. proua Garcia Perez on soovinud sõna, palun, teil on üheks minutiks sõna. aitäh, juhataja. Euroopa on vananemas kaheksakümmend protsenti meie elanikkonnast elab kahekümnel protsendil meie territooriumist. maapiirkonnad on välja suremas ning me peame kiiresti võtma Euroopa Liidu meetmed, et parandada maapiirkonna elanike olukorda. ma tahaksin siinkohal ühte tähelepanu härra Korin Mikke märkustele arutelus, mis selle üle on toimunud. tema on väitnud, et naised on vastutavad selle eest, et äh, elanikkond on vähenemas neis piirkondades, sest et naised enam ei jää koju, et lapsi kasvatada. see on tõeline solvang naiste vastu, naiste vastu, kes on otsustanud olla vabad. see on solvang naistele, kes, kellel peaks olema vabadus otsustada, kas nad soovivad töötada või jääda koju. Nad kasutavad oma vabadust saada emaks või mitte. nii et ma paluksin parlamendi juhatusel vaadata üle need äh, avaldused äh, härra Korvin Mikkelt ja võib-olla kehtestada sanktsioonid, sest sellised avaldused on täiesti vastuvõetamatud. ma tahan öelda ka parlamendi liikmetele, et inimene, kes tõepoolest peaks koju jääma ja mitte välja tulema, on naistevihkajad, misoküünid, kes äh, ei lase naistel oma vabadusi kasutada. härra Kornits soovib sõna, palun, kodukorra kohta käiv äh, märkus, palun. aitäh, härra juhataja mina tahan rääkida, äh, tuginedes artiklile, mis on ette nähtud sanktsioonid äh, saadikute vastu, ma ei ole sugugi alati nõus härra Korvin Mikke sõnadega, aga mina olen väga mures selle pärast, et siin hakatakse olema järjest rohkem repressiivne, seda on järjest rohkem näha. vanasti juhatus sai äh, ainult neid äh, karistada, kes äh, häirisid siin äh, Äh, äh, istungi käiku, aga kui tegemist on siin lihtsalt äh, sõnadega, aga nüüd on võimalik ka nende pärast karistada, võtta ära hüvitisi, ma arvan, et see on väga ohtlik suundumus, sama ohtlik suundumus kui see, mida me nägime seoses äh, Euroopa vahistamismäärusega, mil, mida kasutatakse nüüd härra Puigdemonti suhtes, keda, kelle vaateid ma ei jaga, aga minu meelest on ebanormaalne, et seda Euroopa vahistamismäärust kasutatakse ühe äh, ilmselgelt poliitilise pagulase vastu. Kirja Garcia Perez, os proedre härra Garcia Perez. koosoleku juhatajana äh, ma nüüd annan, ma ütlen, et äh, annan edasi parlamendi juhatusele, parlamendi presidendile äh, need arvamused ja lasen neil uurida härra Korvin Mikke avaldusi, teen seda ka põhjusel, et minu asepresidendil on kohustus kaitsta mõlema Äh, sugupoole õigusi ja ma, ma annan nüüd äh, sõna härra Korvin Mikkele. E, panie przewodniczący eh,. lugupeetud juhataja. Progressive Press on midagi täiesti skandaalset siin teinud, ta on sõnavabaduse vastane, mis on Euroopa Liidu alussambaks ning äh, parlamendi juhatus ja president peavad võtma selles osas seisukoha. me lähme nüüd äh, hääletuse juurde, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Ludvigsoni raport järgmiseks ja finantsteenuste tegevuskava hääletame kogu teksti, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. aitäh. Lähme nüüd edasi hääletuste selgituste juurde ah..